daamid ja härrad, läheme edasi. päevakorrapunkt number viis. ma ei saa aru, miks kõik Hispaania sõbrad on saalist lahkunud. kas asi on jalgpallis või? Giorgio is always on my mind, ei lähe mul kunagi meelest, tuntud laulusõnu parafraseerides nüüd siis päevakorrapunkt number viis, kolmandad riigid ja viisaküsimused Gruusia, seekord härra Maamikins on meie raportöör, äh, arvamuse koostaja Maria Gabriel on põhiraportöör. aga kuulda on olnud, et ka libe komisjonis on äh, tuli takas äh, selle raportiga ja valmistavad ennast ette selleks, et septembris juba hääletada, mis tähendab seda, et ka meie peame kiiresti tegutsema. kahekümnes, kahekümne kuues juuni oleme välja pakkunud muudatusesitust, muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ja kaheteistkümnendal juulil peaks toimuma hääletus. kas te olete sellega nõus? If you can make that, it was proposed even do it on the seventh of aga võib-olla isegi juba seitsmendal juulil Strasbourgis hääletaksime, mida parem, mida varem, seda parem oleks, sest et me tahaksime libes arutelusid mõjutada. olete te nõus? härra Mamlikins, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. Euroopa Komisjoni ettepanek on äh, muuta määrust viissada kolmkümmend üheksa aastast äh, kaks tuhat kümme ja see puudutaks siis Gruusia kodanikke, kellel on biomeetriliste andmetega varustatud pass ja antaks neile siis viisavabadus Euroopa Liidu suunal. Euroopa Liidu Gruusia vastavasiline kokkulepe äh, sõlmiti märtsis ja jõustus äh, kaks tuhat üksteist. selle kokkuleppe täitmine oli üheks tingimuseks viisavabastusdialoogi jätkamisel ja kogu selle protsessi käigus on komisjon esitanud neli eduarnet äh, selle kohta, kuidas peetakse kinni siis vastasisulisest tegevuskavast. viimane võeti vastu detsembris kaks tuhat viisteist ja selles viimases aruandes tegi komisjon järeldused kõik äh, viisa liberaliseerimise tegevuskavas toodud äh, verstapostidest on äh, Äh, saavutatud, sellest viisavabastusest oleks kasu väga paljudele Gruusia kodanikele, tudengid, akadeemikud, ärimehed, nende elu muutuks oluliselt lihtsamaks ja, ja selle terve piirkonna kodanikele oleks Euroopa Liidu suunaline koostöö ka atraktiivsem Abhaasias näiteks väga oluline on see viisavabastusprotsessi lõpetamine ja see muudetud määrus rakendada nii kiiresti kui võimalik. ei ole üldse mõistetav, miks nõukogus äh, selline viivitus on tekkinud. ei ole ametlikku infot aga selle kohta, miks selline viibimine on äh, esile kerkinud, ainult eba äh, ametlikku infot on, mitteametlikku infot on tulnud äh, ajakirjandusest, on seostatud kogu seda asja Türgi ja teiste riikidega Gruusia aga, kes on täitnud kõik tingimused, peaks selle viisavabastuse saama. Gruusia, pärast seda, kui Gruusia on kõik äh, mängureegleid täitnud, on reeglite liikumine ebaõiglane. viisavabastus oleks oluline sõnum Gruusiale, nad ootavad seda otsust ja igasugused niisama viivitamised võiksid Euroopa Liidu mainet seal tugevasti kahjustada. ja sellepärast on oluline, et Euroopa Parlament selgeks üt-, selgelt ütleks, et Gruusia on ära teinud tubli töö ja tuleb astuda järgmised sammud viisavabastuse suunas nii kiiresti kui võimalik. kallis kolleeg, ma teen ettepaneku, et äh, Välisasjade komisjon peab koostööd tegema Liibe komisjoniga, vastutava komisjoniga ja tegema ettepaneku, et esimesel lugemisel võetaks komisjoni ettepanek ka meie kojas vastu, aitäh. aga nii ah,, Olivia, Mr Stedina härra Stettina, palun. Jako stínový zpravodaj asociační... Suur tänu teile sõna andmast. Äh, olles assotsieerumislepingu Gruusiaga variraportööriks, äh, tahaksin ma kiita äh, neid jõupingutusi, mis puudutab viisalistustus Äh, programmi, aga assotsieerimisleping äh, nõuab Gruusialt ka kõrgete standardite täitmist õiguse, õigusriigi ja Äh, inimõiguste vallas. kui me assotsieerimislepingut head kiitsime, siis ma rääkisin sellest, et poliitiliste, äh, poliitilise opositsiooni olemasolu on tervisliku ja terve poliitilise süsteemi A ja O. ja ma ütlesin, et agressioonid ükskõik millise poliitilise partei äh, liikme vastu, neid peaks uurima kiiresti, viivitamata ja täpselt ning ma ütlesin ka, et minu jaoks on vastuvõetamatu see, et äh, mõningad opositsiooniliikmed on endiselt äh, vangistuses, siis äh, ütlesin ma ka, et ohtlik on see, kui justiitssüsteemile või ähm, kõnevabadusele pannakse peale piirangud. pressivabadusest rääkides tahaksin öelda, et tegelikult minu mure aina süveneb nende sektorite suhtes. sealne poliitiline ähm, sfäär on aina polariseeritum enne valimisi, seal äh, opositsiooni juhte ja ka liikmeid on äh, rünnatud kaitseminist-, kantsleri, kantsliministeeriumi tähtsad tippametnikud äh, on süüdi mõistetud äh, ilma tegelikult tõenditeta, me ei ole näinud, et nende äh, süüdi oleks, oleks tõendatud ning väga paljud Gruusias usuvad tegelikult, et nende, et nad on süütud ning homme me ootame et Euroopa Inimõiguste Kohus äh, teataks oma otsust, äh, mis puudutab äh, härra Van Merachuli otsust. ja seda arvesse võttes ma leian, et need positiivsed signaalid, mis Euroopa Komisjonilt tulevad Gruusia suunalt tehniliste kriteeriumite täitmisena, ei, neid ei peaks võtma äh, niimoodi, et see on kiitus kõige kohta ja seetõttu tahaksin ma äh, öelda austatud härra Mamikinsile, et palun äh, oma selgitavas äh, arvamuses te saaksite kõiki neid asju arvesse võtta, suur tänu. härra Prokk räägib ilma mikrofonita, annab sõna proua Fatigale. Thank you, Chair. <clears throat> naturally share all of uh, Mr. Stettina's concern. suur tänu teile, härra esimees, mina jagan äh, ka äh, eelkõneleja muresid, äh, ma saan aru täiesti olukorrast Gruusias ning loomulikult ka tegelikult Gruusia opositsiooni olukorrast, aga tegelikult on nüüd aeg, et ka meie keskenduksime poliitilistele küsimustele ja ma kardan väga, et igasugune kõhklemine või edusammude edasilükkamine, mis puudutab äh, viisade andmist Gruusia ühiskonnale, ütleb kõneleja, võib olla meie eesmärkidele vastukäiv. me peame olukorda hindama äh, ja väga hoolikalt. ma loodan, et äh, kõik suuremad poliitilised erakonnad, kes on läänemeelsed, omavad äh, samasugust arvamust. oluline on Gruusia ametivõimudele anda väga selge signaal ja selle kohta, et opositsiooniliikmete õigusi peaks, nendest peaks kinni pidama. ja just poliitvangide võtmine kui selline on selge, et peab ära lõppema ootame inimõiguste kohtult positiivset äh, otsust Strasbourgis, mis äh, puudutab äh, siis poliitilisi liidreid ning ootame ka olukorra paranemist. aga sellegipoolest ja ma arvan, et arvestades praegust poliitilist hetke, on tõesti oluline see, et asjad saaks korraliku lahenduse ja loodetavasti ka nõukogu otsus on positiivne, aitäh. härra Prokk räägib mikrofoni ette. suur tänu teile, esimees, ütleb härra Austrevitšus. Euroopa Liit ja Gruusia on alla kirjutanud assotsiatsioonilepingule ja me tahame ja peame seda lepingut rakendama ja see rakendamine ei tähenda mitte ainult Äh, väga tugevat vabakaubandussfääri, vaid tegelikult ka inimeste vaba liikumist. ja kui me sellest lepingust kinni peame, siis peame me väga selgelt äh, seda rakendama kuni viimase sätteni. ja kui Gruusia on kõik äh, taganud, mida me oleme nõudnud, viisanõude Äh, kehtetuks tunnistamine, me peame olema ka ausad oma äh, tegutsemises ja otsustamises. mõningad riigid ilmselt näevad siin viivitamiseks põhjust, aga ma arvan, et me peame ausate partneritena seda lepingut täitma. ja ma näen, et palju häid asju on mõlemalt poolelt äh, aset leidnud minu kolleegist Etenel on väga õigus, loomulikult me peame seda olukorda seirama me peame pidama kõikidest aspektidest kinni, eriti mis puudutab demokraatlikku edasiminekut ja selle seiramist, aga viisasüsteemi äh, äh, ärakaotamine muidugi on asi, mida ootavad Gruusia poolelt väga paljud ja meie komisjon peaks siin ajakohase ja positiivse lahenduse leidma. nii et seda otsust ma toetan, aitäh! Uh, thank you, Mr. proua Kalniete, palun. suur tänu teile, esimees. Gruusia inimesed uh, väärivad viisavabadust ja ma toetan seda kõigest hingest. aga uh, loomulikult on nad ka väärt riiki, mis vastab Euroopa demokraatlikele standarditele. see tähendab seda, et ei ole mingisugust Äh, valikulist õigusemõistmist, ei ole poliitvange, äh, vabalt saab äh, rääkida meedia kõigest ning kohtusüsteem on sõltumatu. ja see tähendab ka vabu ja õiglasi valimisi sõltumatu meedia, eriti Vestavi kaks äh,, äh, ei toimi ja äh, kõige kõrgema kohtu, kohtunike äh, survestatakse, eelmise valitsuse äh, liikmed on endiselt vangistatud äh, ja see on vastuvõetamatu. aga Euroopa Liit ei peaks mitte edasi lükkama viisavabaduse kehtestamist Gruusiale, vaid äh, looma hädapidurisüsteemi, et viisavabadust on võimalik peatada, kui Gruusia valitsus ei vasta Euroopa demokraatlikele standarditele. suur tänu, tahaksin omalt poolt ka teha ühe märkuse äh,, siin küsimus komisjonile. Äh, kui komisjoni esindaja on olemas, võiks ta ehk vastata. Äh, esimene puudutab siis seda nii-öelda hädaabimehhanismi, äh, hädapidurit. mõningad ütlevad, et me peame kõigepealt hädapidurit tõmbama, sest siis on lihtsam liikmesriikidele tagada seda, Äh, julgeolekut sellest süsteemist või ohutust sellest süsteemist niimoodi, et viisavabadust oleks reaalselt võimalik äh, ellu äh, kutsuda, see tähendaks aga mõnda nädalat viivitust. kui me saame selleks heaks kiidu, siis on meil Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja teised riigid, kes tegelikult mõtlevad oma julgeolekule praegu. rääkisin täna ühe ajakirjanikuna, kes ütles või küsis täpselt, et kas vastab tõele, et Gruusia gängide liikmed gängid ja pangad ei ole täpselt sama, kuigi üks äh, saksa äh, kirjanik sellele viitas, äh, minu enda poeg töötab panga jaoks, nii et ma ei tohi seda öelda. aga igal juhul inimesed on vangistatud, kas nad on nüüd äh, jälle lahti äh, lastud vangist, äh, siin on igasuguseid linnalegende, aga küsimus on igal juhul julgeolekus ja mõningates liikmesriikides räägitakse tõsiselt julgeoleku üle. küsimus on, kuidas te näete seda olukorda niimoodi, et mõningad jõud ei saaks öelda, et me omaenda inimeste julgeoleku seame ohtu suur tänu teile, esimees, ütleb komisjoni esindaja. kõigepealt ma tahaksin tänada parlamenti ja komisjoni selle ettepaneku eest, mida me tunnustame. samuti ootame me, et eh, see eh, ettepanek osutub eh, edukaks ka libekomisjonis nüüd peatamismehhanismiga seoses, nagu esimees siin küsis, komisjon tegi ettepanekut peatamismehhanismi äh, vaadata üle neljandal mail ja meil on hea meel, et äh, seda on ka parlament väga kiiresti asunud menetlema, nõukogu on juba kahekümnendal mail oma üldise mm, lähenemisega arvamuse välja öelnud, nüüd on libekomisjoni käes kord äh, härra Dias de Mera on raportööriks ja me saame asjast aru niimoodi, et ta oma esimese raporti eelnõud esitleb homme. nii et asjad on kiiresti liikuma läinud ja kõik äh, mureküsimused äh, loodetavasti leiavad siin ka kiire lahenduse siis edasi, mis puudutab organiseeritud kuritegevust, äh, ma ei ole päris kursis nüüd kõikide aspektidega, millest rääk-, siin esimees rääkis, aga me saame aru, et seda on arutatud ka nõukogus. Äh, Kure-, organiseeritud kuritegevuse osas kõik nõudmised, mis Gruusiale esitati, on täidetud, aga konkreetsetest asjadest ei saa ma praegu täpsemalt rääkida. aitäh! suur tänu, millal on siis äh, ette näha, et äh, meist keegi Äh, peaks otsustama siin parlamendis või siis nõukogus seda äh, peatamismehhanismi või hädapidurit, äh, kas ajakava kohta on kellelgi midagi teada? Sorry, in, in the um,, on the uh, suspension ja peatamismehhanismi osas, milles, millele te viitasite kui äh, siis hädapidurile, äh, nõukogu juba kahekümnendal mail võttis oma äh, üldise lähenemine vastu. libekomisjoni härra Dias de Meera kätes raportöörina on edasine samm ja eelnõud esitatakse homme libekomisjoni koosolekul. kõneleja vabandab, ütleb, et siiski kolmapäeval ja me saame aru, et enne suvepuhkust toimub hääletus hääletamine kaheteistkümnendal ja kolmeteistkümnendal juulil. esimees ütleb, et kui õnnestub, et nii, et libe komisjonis siis äh, juulis, äh, täiskogul septembris, see siis tähendab, et järgmine asi, järgmine samm on oktoobris, aga peaksime ikkagi oma ajakavast kinni pidama, on minu ettepanek, nii et vaatame siis on veel sõnasoovijaid, küsib esimees. prohvetiga, palun. suur tänu, esimees. tahtsin lihtsalt lisada, et äh, seda komisjoni visiidi käigus Gruusiasse toimus meil siseministriga kohtumine ja ta tagab pikalt rääkis kõikidest jõupingutustest, mida ministeerium on teinud ja mida Gruusia ametivõimud on teinud äh, selleks, et äh, teha koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega, Euroopa Liiduga tervikuna ja Euroopa Liidu institutsioonidega et aidata igasugust korra-, organiseeritud kuritegevust vähendada me oleme ka eraldi rääkinud delegatsiooni liikmetega, et hinnata statistikat Euroopa Liidu liikmesriikides ja no tegelikult julgeolekuolukord on väga keeruline Euroopa Liidus, liikmesriikides paljudel põhjustel. Gruusia äh, kodakondsed äh, ei ole mitte kõige rohkem kuritegusid toime saatnud Euroopa Liidus, nii et loodetavasti saame ka nõukogus positiivse vastuse. räägime sellest ka edaspidi ja me peame ütlema, et viisavabastuse saavutamine nii kiiresti kui võimalik on meie eesmärk, aga samas eh, loomulikult eh, on meie jaoks tähtis ka see, et me omaenda eh, kodanikele anname rohkem võimalust väljendada oma julgeolekumuresid, mis tänasel päeval on kasvanud. igal juhul peab olema ka meie enda kodanike silmis meie tegevus usaldusväärne ja seda me peame saavutama. nüüd äh, härra Mamikins äh, raportorina, palun, teil on sõna. Äh, liels paldies jums, priekšsõdade kungs, paldies, targi kolleegi par. suur tänu. aitäh, head kolleegid, teile kõikide arvamuste eest, kõikide sõnade eest. raportorina ma kõike seda ka arvestan ja omalt poolt saan siia lisada ja korrata härra Broki sõnu nädal aega tagasi Strasbourgis, et viisavabastus on kingitus Gruusia inimestele, Gruusia rahvale ja Gruusia kodanikele ja neil on seda vaja. ja ka okupeeritud territooriumitel on seal seda vaja kõik inimesed, kes Gruusias elavad, hindavad seda kõrgelt. loomulikult äh, kuritegevus ja muud küsimused, mis riigis toimuvad, on väga olulised, aga see konkreetne küsimus on just äh, tavainimestele tähtis haben. Deswegen fünf Minuten Pause. Viis minutit teeme pausi, ütleb esimees sest järgmine päevakorrapunkt peab alguse saama kuusteist nelikümmend viis. Meine Damen und Herren. daamid ja härrad. tervitan teid siis järgmise päevakorrapunkti arutelul. Äh, suuri rahvamasse siin ei ole väga palju inimesi kohal, sellepärast et Namiibias on missioon ja, ja seal on paljud tegevad sellepärast äh, olemegi praeguses olukorras, äh, kus on vähe inimesi kohal, aga tahaksin äh, tänada teid, härra Kreenbüül, et tulite täna siia ja räägite olukorrast praegu, eelseisvatest tulevikuvaadetest ja ka muidugi rahalistest vahenditest Äh, mille suhtes avalikkus ikka ja jälle huvi üles näitab, et hoiad, aitate hoida meil kätt pulsil. ja saaksite ehk anda omad prognoosid praegu Gaza olukorra kohta või siis ka läänekalda oma kohta. sest praegu on tekkinud raske olukord Iisraeli ja Palestiina vahel nii et äh, tere tulemast, aga kõigepealt äh, tahaksin anda äh, komisjoni nimel Pavelile sõna, palun. Would you say something? ja me aseesimees saab sõna. So, Mr Kreml. palun. suur tänu, ütleb härra Kreml. on suur rõõm siin olla jälle Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni kutsel ning äh, esitada ettekanne. see on väga äh, äh, oluline samm, võttes arvesse, kui ebastabiilses valdkonnas ma tegutsen Lähis-Idas. tahaksin rõhutada ka seda, et praegusel hetkel on olukord veel keerulisem kui tavaliselt Lähis-Idas ning see toimub ajahetkel, kui Euroopat on tabanud Lähis-Ida ebastabiilsuse eh, eh, järellainetus ning eh, see muidugi on seotud sadade tuhandete pagulaste jõudmisega Euroopasse. see toimub ka ajal, mil Eh, soovime pöörata rohkem tähelepanu ka Palestiina põgenike raskele olukorrale Lähis-Idas ning olulistele saavutustele ja eh, ka minu eh, agentuur ÜRO-s soovib tänada Euroopa Liitu, Euroopa Parlamenti heldele toetu-, helde toetuse eest UNRWA-le nelikümmend viis aastat on nüüd saanud sellest, kui Euroopa Liit hakkas eh, struktureeritud toetust jagama sellele ametile ja ma arvan, et kui mõtlete selle peale, et Urva on nüüd tegutsenud eh, juba praeguseks eh, kuuskümmend viis aastat, on see oluline, selle võimalik olnud tänu eurooplaste heldele abile. ma sooviksin tänada kõiki Euroopa Liidu institutsioone sooviksin tänada konkreetselt Euroopa Parlamenti, Euroopa Parlamendi liikmeid nende jätkuva huvi eest, toetuse eest eh, ja tähelepanu eest Palestiina põgenike olukorrale ja sooviksin tänada ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu nende eh, pühendunud tähelepanu eest ja panuse eest eh, meie tegevusse Lähis-Idas. sooviksin loomulikult tänada ka ähm, liikmesriike. üheskoos olete te äh, suurim finantsaitaja eh, võttes arvesse siis nii Euroopa Liidu liikmesriikide kui ka institutsioonide panust UNRWA abistamiseks, oleme teile selle eest väga tänulikud. alustuseks sooviksin rääkida küsimustest, mis on seotud UNRWA tegutsemiskontekstile. Eh, meie ametil on eh, mandaat juba kuuskümmend kuus aastat me tegutseks ähm, lähi, läänekaldal, Gaza sektoris, äh, Süürias äh, ja äh, Liibanonis ähm, ja kõigepealt ma sooviksin esitada ülevaate Palestiina pagulastega seotud ähm, probleemistikule praeguses kontekstis ja sooviksin samuti ka rääkida saavutustest, rollist, väljakutsetest sooviksin räägi-, jagada teiega lõppkokkuvõttes mõtteid ka selle kohta, kus Euroopa Liidu roll võiks olla eriti oluline järgnevatel nädalatel, kuudel ja aastatel. paljugi võib öelda seda, et Palestiina pagulaste olukord praegusel hetkel on eksistentsiaalselt eh, ohtlik, praegu on eksistentsiaalse kriisiga, üks põhjus selleks on ka see, et et tähelepanu, mis pööratakse nende probleemidele, on äh, alla läinud viimastel aastatel, see on osaliselt arusaadav, võttes arvesse äh, Süüria katastroofi ulatust, äh, Iraagi katastroofi ulatust, samuti ka probleemidele Leeb-, Jeemenis ja Liibüas. kuid see et viis koma kaks miljonit Palestiina pagulastest, kes elavad äh, Lähis-Idas väga ebastabiilses olukorras, äh, et neid äh, jäetakse kõrvale, seda riski ei tohiks enda peale maailm võtta. ning näeme ka seda, mis toimub, mis on toimunud viimastel kuudel Lääne, Jordanile läänekaldal Eh, me teame, et on eh, kasvanud eh, vägivallaaktid, noorte palestiinlaste frustratsioon on aina kasvanud, oleme näinud vägivallaakte noorte palestiinlaste, iisraellaste poolt just sellel aja, selle aja vältel. see näitab, kui suur ahastus ja meeleheide valitseb okupeeritud Palestiina territooriumitel ärgem unustagem, et järgmisel aastal saab okupatsiooni algusest viiskümmend aastast Gaza äh, sektoris ja läänekaldal. see on äh, praktiliselt, äh, see on terve minu eluigu ja kui mm, oleks elanud Jeninis või kuskil mujal Gaza sektoris, siis oleks terve elu veetnud okupatsiooni tingimustes. seda tuleb meeles pidada, sest sellel on otsene mõju inimeste jaoks iga päevaga, kus, kui asundused levivad, laienevad, kui maju lõhutakse maha ning ähm, elanikkond asustatakse ümber, neil on pidevalt äh, puud, pidev võimaluste puudus, äh, nad ei saa ka liikuda ringi äh, Jeruusalemmas. ärgem unustagem, et see, mida te näinud olete alates möödunud aasta oktoobri lõpust, jätkuvate rahutuste näol äh, Palestiina territooriumitel. Äh, see kõik oli seotud ähm, noortega, kes on sündinud pärast Oslo rahuprotsessi, neile on öeldud, et kui nad usuvad rahuprotsessi, siis kui nad äh, rahumeelselt edasi tegutsevad, siis ootab neid, neid ähm, nii-öelda auhind protsessi lõpus, nad pole seda näinud. Neile selgitati, et poliitiline protsess toob kaasa tulemusi ja seda pole juhtunud, sellega seoses on nad sellele lahendusele selja keeranud. Gaza sektoris eh, on nii palju eh, praegusel hetkel juba kuhjunud eh, elanikkonnale survet ja samuti ka takistusi ja tõkendeid, et on põhjust mures olla äh, selle piirkonna tuleviku pärast. näiteks üks ÜRO agentuur tegutseb Gaza sektoris ja on öelnud et, et seitsekümmend kuus protsenti Gaza elanikest ühe koma kaheksast miljonist elanikust on Palestiina pagulased. see tähendab seda, et on vaja neile, Iisrael peaks neile jagama haridust, et meditsiiniteenused ja muud sellist. minu käest küsitakse eh, tihtipeale, et kui kaugele on ülesehitusega jõutud. see on edasi arenenud, kuigi mitte piisavalt äh, kiiresti, ei ole jõudnud liialt piisavalt paljude inimesteni Eh, kelle kodud hävitati kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kuid ma sooviksin teile kirjeldada midagi, mis mind veel rohkem muretsema paneb kui eh, ehitiste hävitamine, sest eh, võib pildistada, võib võrrelda fotosid kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ja kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast ja siis võiks teha taaskord fotosid hävitusest ja ülesehitusest, kuid siiski ei ole võimalik Eh, kuidagi kaardistada eh, psühholoogilist mõju elanikele, seda eh, ei ole võimalik kuidagi kaardistada, kui samas enesetappusid on aina rohkem seal, kuigi seni on seal enesetapumäärad väga madalad olnud, sest kogu kogukonna sotsiaalne tekstuur on hävinemas miks, sellepärast et inimestel pole mingit tulevikku. üheksakümmend protsenti kakssada viis, kahesaja viiekümne tuhandest poisist ja tüdrukust, kes Umbra koolides käivad äh,, ei ole kunagi äh, kaasasektorist väljas käinud, üheksakümmend protsenti ning praeguste kalkulatsioonide kohaselt äh, võttes aluseks arvusid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta, kõigest kümme tuhat inimest äh, said kaasasektorist lahkuda, see tähendab seda, et ühe koma kaheksat miljonit neist inimesest, kes praegusel hetkel Gazas elavad, eh, võis Gazast lahkuda kõigest eh, ühe korra saja kaheksakümne kuni kahesaja aasta jooksul. selline on praegune reaalsus ja teine reaalsus on see, et noored, kes käivad meie koolides, eh, kes on üheksa aastat koolis käinud, neil on kvalifikatsioone, neil on äh, motivatsioone äh, enda panus anda, neil ei ole kuidagi võimalik seda teha. Äh, nad jäävad tööstu-, töötuks, seitsekümmend viis protsenti, kuuskümmend viis protsenti jääb töötuks noortest. kui see pole kõige kõrgem töötuse määr noorte hulgas maailmas, siis on üks kõrgematest. ja pean teile ütlema, ma ei näe, kuidas ükskõik nendest parameetritest on võimalik üldse kooskõlla viia kellegi äh, mure pärast äh, julgeoleku äh, küsimustes, seda ei ole võimalik, ei ole võimalik rääkida julgeolekust piirkonnas, kus kõrgelt kvalifitseeritud ja haritud noored ei saa tööd, nad ei saa ka sellest piirkonnast lahkuda see toob kaasa ainult edasise frustratsiooni ja pettumuse. Nende punktide peale on väga oluline mõelda, kui räägime kaasasektorist ja sooviksin teile öelda veel ainult seda, et üks suurematest riskidest, kui me analüüsime asja äh, humanitaarseisukohast, meedia seisukohast eh, oluline eh, on rääkida statistikast ja arvudest, kuid on vaja rohkemast rääkida. paar nädalat tagasi üks meie õpetajatest kaasasektoris, kes organiseeris inimõiguste teemalise viktoriini Martin Luther Kingi kohta ja ta oli väga pettunud, ta ütles, et see oli täielik läbikukkumine tema koolis. miks, küsisin mina. ta ütles sellepärast, et mitte ükski neist eh, lastest ei olnud suuteline välja mõtlema unistust. see võib tunduda sümboolne olevat, kuid sellel on väga sügav tähendus selle kohta, mida praegu tunnevad Palestiina noored. see nii palju okupeeritud territooriumitest, aga kui nüüd minna Süüriasse, ma külastasin seda piirkonda kuu aega tagasi oma viimasel visiidil. Te näete seal olukorda, mis pole mitte ainult ahastama panevad, vaid meenutab ka seda, et kogu Süüria katastroofi käigus on eh, ka, eh, areneb ka eh, Palestiina tragöödia, seal oli viissada kuuskümmend viis tuhat pagulast ja nelisada kolmkümmend tuhat on seal edasi, sada kakskümmend tuhat on riigist lahkunud, pooled neist läinud Jordaaniasse, Liibanoni, teised on jõudnud Türki, Egiptusesse ja mõned on loomulikult jõudnud ka Euroopasse eh, pärast möödunud suve. ja tegelikult elavad nad eh, siis piirkondades, eh, mida on jõhkralt hävitatud, nende laagrite läbivad rindejooned, need Nad on langenud nii õhurünnakute kui maarünnakute, kahurituule, enesetapja plahvatuste ohvriks, nagu hiljuti Damaskuses juhtus äh, Seida Seinabiga, see on kõigest üks paljudest rünnakutest viimaste kuude ja aastate jooksul. peab meeles pidama ja aru saama ka sellest, et ajalooliselt äh, tervitati Süüriast Palestiina äh, pagulasi, neil oli võimalik töökohti leida, neil olid töökohad, nad saatsid ka lapsed äh, Eh, UNRWA koolidesse, nad leidsid, et hariduse kvaliteet oli seal parem, kuid neil polnud muuks seda vaja, nad olid eh, ise võimelised endaga hakkama saama. nüüd muidugi üheksakümmend viis protsenti Palestiina eh, pagulastest sõltuvad meist absoluutselt kõiges. ja kujutage ise ette, mida see tähendab nooremale põlvkonnale, kes vahepeal juba tundsid, et neljakümne kaheksanda aasta Äh, tragöödia oli nende jaoks lihtsalt kauge mälestus, nende vanemad ja vanavanemad räägivad sellest, aga nende jaoks see ei olnud otsene kogemus ja nüüd nad teavad täpselt, mida nende vanemad ja lapse ja vanavanemad on üle elanud. nüüd nad saavad aru, millega on tegemist, sest see on juba uus palestiinlaste põlvkond, kes näevad, kuidas nende elatis kaob, kuidas nende naabrid ja sõbrad ja perekonnaliikmed hukkuvad nii et see on laiem kontekstis äh, Palestiina pagulaste olukorras äh, Lähis-Idas. ütlen seda sellepärast, et viis koma kaks miljonit inimest äh, üritab ellu jääda praeguses Lähis-Idas, mis on muutunud veel ebastabiilsemaks lisaks muudele konfliktidele ning see on suur riskifaktor kogu piirkonnale, kui me nende vajadustele ei vasta, kui me nende väärikust ei kaitse üks murettekitavamaid äh, parameetreid äh, Palestiina äh, pagulaste jaoks on see, et poliitilisi lahendusi pole näha. Umra pole mõeldud selleks, et poliitilisi aktsioone läbi viia, kuid näeme igapäevaselt seda, millised on inimlikud tagajärjed poliitiliste väljapääsu puudumisele, kui me näeme, kui raske on poliitilisi tehniliselt lahendada Iisraeli-Palestiina konflikti ühest poolt ja teiselt poolt ka äh, Süüria probleemi e, läbi, lahendada poliitiliste läbirääkimiste läbi. Need on kõik väga olulised sammud. kui noored inimesed, noored palestiinlased ei näe seda, et tullakse tagasi protsessi juurde, mis äh, Äh, tähendaks, et äh, on võimalik kuidagi edasi minna, siis see ebastabiilsus aina kasvab ja pean ütlema ka seda, et poliitilise horisondi puudus on suurim riskifaktor praegu äh, sel ajahetkel. sooviksin tulla tagasi Umbra mõningate tegevuste juurde, et te näeks, millega me praegu tegeleme, mida oleme saavutanud ja millised probleemid meie ees seisavad. nagu ma ütlesin, oleme praegu tegutsenud kuuskümmend viis aastat, oleme selle aja vältel keskendunud äh, võtmetegevustele, mis minu jaoks, kui ma selle agentuuriga ühinesin, oli kõige suurem avastus kaks aastat tagasi. kõigepealt äh, esimene punkt, äh, mida oleks vaja esile tõsta, on hariduse küsimus. pean ütlema, et investeeringud, investeeringud ja mida teie kui eurooplased äh, ja selle ameti võtmepartnerid äh, on äh, pühendanud noortele palestiinlastele üks olulisemaid inimarengu protsessi kogu Lähis-Ida ajaloos. ma ei häbene seda öelda, arvan, et paljud meie partnerid ja doonorid peaks väärima rohkem kiitust selle eest, sest viissada tuhat Palestiina last on UNRWA koolides, nad saavad iga-aastaselt haridust, seitsesada kooli on Lähis-Idas ja oleks huvitav seda võrrelda Euroopa eh, eh, terminites, sest eh, Ameerika Ühendriikides oleks see kolm, suuruselt kolmas koolisüsteem New Yorgi ja Los Angelese järel muidugi oluline on siin öelda, et meie hariduse andmisprotsess toimub aktiivse konflikti piirkonnas nagu ma seda enne juba ütlesin, viis koma kaks miljonit äh, Palestiina pagulast ja seda arvu eriti hästi ei teata, kuid äh, peab seda ütlema siiski, et see kogukond esindab nelikümmend protsenti üle maailma äh, maailmas pikaajalisest pagulastest. UNRWA-l on väga oluline roll rahvusvahelises humanitaarstruktuuris selle kogukonna toetamisega viissada tuhat õpilast, kolm miljonit äh, patsienti poli-, äh, poliinikutes ja viis miljonit inimest saab erakorralist humanitaarabi see on väga oluline panus piirkondliku stabiilsusesse ja Palestiina rahva väärikuse säilitamisse selles piirkonnas. tihtipeale alahinnatakse seda, mis juhtuks siis, kui UNRWA ei saaks näiteks haridusteenust osutada ja ometi aasta tagasi, just pärast seda, kui toimus minu viimane kohtumine komisjonis, teie komisjonis äh, äh, tabasid meid ajalooliselt äh, kõige suurem äh, finantspuudujääk kogu ajaloos, äh, sada miljonit me pidime lükkama edasi kooliaasta alguse kogu, kõigis meie seitsmesajas koolis. Äh, arvan, et teie jaoks, teie olete paljud vanemad, kui ma peaks oma kolmele pojale ütlema, et kui nende kooliaasta kolm nädalat edasi lükkuks, oleks nad kohutavalt õnnelikud, aga äh, palestiinlased olid šokeeritud, olid vapustatud, sest haridust peetakse nende identiteedi aluseks, nende inimväärikuse aluseks ning see e, e, nüüd löögi alla saate möödunud nädalas vapustas seda kogukonda, kuid see eh, tekitas suurt hirmu ka eh, ümber üritsevates riikides, sest mitte ainult eh, Jordaania välisminister ei teinud meiega aktiivselt koostööd, vaid ka Liibanoni peaminister ja teda toetas ka Palestiina president ja peaminister ning selle Äh, piirkonna riigid, muuhulgas ka Iisrael, jälgisid täpselt äh, meie tegevust, kas me saaksime, saime ähm, koole õigel ajal avada. mitte ainult õiguse pärast haridusele, vaid sellepärast, et viissada tuhat Palestiina last, kes ei saa kooli minna praeguses ebastabiilses olukorras, oli küll viimane asi, mida ümbritsevad riigid vajasid. nii et kui me räägime UNRWA-st, kui me räägime äh, Euroopa toetusest UNRWA-le, siis räägime investeeringutest stabiilsusesse ja julgeolekusse, lisaks sellele ka investeeringutest inimväärikusse. see on oluline faktor, mida tuleb arvesse võtta. ja veel üks oluline parameeter, mida võiks mainida, kui mõtlete UNRWA toetamist, siis on see, et meie amet äh, e, e, annab abi otseselt edasi. ilma praeguse humanitaarsüsteemita on aina rohkem äh, ameteid äh, ja agentuure, kes rakenduspartnerite abil tegutsevad. see finantsabi esitatakse organisatsioonile, kes edastavad selle omakorra äh, siis järgmisele tasandile, aga see tähendab kulusid. UNRWA-s on, läheb raha sisse ja tuleb otse välja, e, sest ütlen seda väga ausalt ja alandlikult, et e, kõik meie töötajad e, on üheksakümmend kaheksa protsenti palestiinlased ning nad tegutsevad kõigil tasanditel Aleppos, Anionisis, paljudes keerulistes valdkondades me suudame mõjutada äh, tegevust otseselt, me ei tööta, äh, meil on partnerid, aga me ei rakenda läbi partnerite, meil on kakskümmend kaks tuhat äh, õpetajat, meil on arstid ja õed, nii et see raha, mis läheb UNRWA-le, võite kindel olla, et see läheb õigesse kohta, see läheb kogukonda teenustesse, palkadesse palestiinlaste jaoks ja see mõjutab loomulikult kogu kogukonda ning see äh, ning äh, hiljutisel äh, humanitaartippkohtumisel oli oluline teema see, et meie oleme see amet, mis humanitaar- ja arengutööd teevad koostööd, sest te, oluline teema tippkohtumisel oli see, kuidas humanitaar- ja arenguküsimused kokku viidaks. Äh, kummalisel kombel kuuskümmend viis äh, aastat tagasi need, kes Umra äh, lõid, leidsid, et need kaks asja peaks olema loomulikul teel kombineeritud ning võin öelda, et kaasas ajal avasime üheksateist uut kooli, üheksakümmend uut kooli, et, et tuhandetele inimestele anda varjupaika, kes olid pidanud kodust lahkuma ning Eh, ning õpetajad tegid vahepeal lihtsalt vastuvõtjate tööd, hiljem hakkasid jälle õpetajatena tööma, töötama. ning eh, seega me humanitaarküsimusi seome, põimime pikaajaliste arengu eh, aspektidega. samuti anname inimestele võimalusele piirkonda jääda. täiesti ausalt üks olulisemaid küsimusi, millega Euroopa on pidanud tegelema seoses Süüria põgenike saabumisega, on äh, Eh, tegelikult seotud ka eh, kogukonnale eh, teenuste tagamise selles piirkonnas. UNRWA on kuuskümmend viis aastat toetanud mitmeid Palestiina põgenike põlvkondi, andes neile mitte garantii, vaid võimaluse jääda Lähis-Itta. ja selles osas on meil väga tugev alus oma tegevusel, me teame, et seitse kuni üheksa korda odavam on maksumaksjatel Euroopas toetada pagulasi Lähis-Idas kui äh, Euroopas. nii et arvan, et see on väga oluline jätkuv partnerluse alus äh, ja oleme väga teadlikud ka sellest, kui oluline on garanteerida see, et kasutame võimalikult äh, hästi ära meile edastatud finantsabi ja see puudutab muidugi Euroopa doonorite poolt saadavat abi. sooviksin rõhutada seda, et kulu õpilase kohta, ma ütlesin viissada tuhat õpilast eh,, eh, on kümme protsenti sellest, mis maksaks OECD riikides. nii et kümme protsenti sellest, mis ta maksaks OECD-sse kuuluvates riikides. UNRWA kulutab Palestiina lapse harimisele kümme protsenti sellest ning oleme saanud kõrgemaid hindeid äh, näiteks hiljutises Maailmapanga raportis, mille nimi oli raskustes tingimustes õppimine, see oli väga äh, huvitav, sest Maailmapank veel ei finantseeri äh, UNRWA-d, seega ei olnud tegemist raportiga, millest oleks meil otseselt kasu, vaid äh, räägitakse sellest, milline on UNRWA panus ja öeldakse, et äh, et UNRWA koolides käivad lapsed eh, õpivad paremini kui, eh, eh, kui sarnastes koolides õpivad lapsed mujal. nüüd meie kulu patsiendile on üks kuni viis protsenti sellest, mis see oleks keskmise sissetulekuga riikides seega ma olen, me oleme minu meelest väga hästi tõestanud seda, et me oleme raha kasutanud äh, väga hästi, kuid arvestades äh, finantskriisi kontekstis ise meetmeid oleme pidevalt võtnud vastu selleks, et turvavahendid äh, püsis kontrolli all. me tahaksime, et meie partnerid äh, mõistaksid, et me vastutustundlikult käime selle rahaga ümber, mis meieni jõuab. mõned märkused selles osas, mis, milliseid meetmeid on võetud. kõigepealt me üritasime selle aasta defitsiiti vähendada saja neljakümne neljalt miljon, miljonilt seitsmekümne nelja miljonini, miljonini seda piirkonnas, mis on äärmiselt ebastabiilne, nagu seda on Lähis-Ida, on, vajab see tõsiseid jõupingutusi. see tähendab seda, et me esitasime äh, aastateks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist eelarve, mille tõus on null ja ma olen täiesti veendunud, et me oleme ainus rahvusvaheline piirkonnas tegutsev organisatsioon, kes on sellise eelarve esitanud igal pool vajadused ainult suurenevad, nii et me oleme väga tõsiselt võtnud oma ülesannet ja käime rahadega väga vastutustundlikult ümber. oleme astunud väga olulisi samme selle aasta alguses juba esimese poolaasta käigus. meie uus äh, vahestrateegia on rakendada neid põhilisi reforme, millele me oleme seadnud oma eesmärgid, äh, näiteks äh, toiduabiprogrammid ja nii edasi. nii et minu üleskutse kõikidele meie doonoritele ja meie partneritele on. ja neid arutelusid pean ma terve nädala vältel Brüsselis veel, on, et minnes üle uuele partnerlusfaasile, on meil vaja võimalusi toetust suurendada Urvale ja seda eh, stabiliseerida. meie peame oma reforme ja sisemeetmeid väga oluliseks. oluline on, et doonorite kogukond võtaks ka kasutusele ühiseid meetmeid, et me äh, väldiksime seda pidevate lühiajaliste kriiside rütmi. me oleme äh, abi palunud Maailmapangalt ja tõesti, me tahaksime, et kõik meie partnerid äh, nõustuksid meiega ja toetaksid äh, seda, et me saaksime Maailmapangast vahendeid, see tooks kindlasti kaasa järjepidevuse meie äh, tulevikule. Te oleme teinud koostööd ka Pärsia riikidega, pöördunud Kanada ja teiste poole, kellelt me tahaksime kas rohkem vahendeid või kellega, keda me sooviksime näha oma partnerite seas, nii et äh, see on üks meie peamisest eesmärkidest olnud. ja nüüd mõned äh, lisamõtted äh, lõpetuseks kõigepealt ja tulen siin tagasi selle juurde, mida ma ütlesin enne poliitilise horisondi puudumise kohta. täna kuigi ma peaksin äh, pigem, pigem siin keskenduma humanitaar- ja arengu aspektidele, olen ma viindunud, veendunud pärast äh, Gaza sektorist äh, Jordaanias, läänekaldal ja mujal käimist veendunud, et rahvusvahelise üldsuse jaoks ei ole mitte midagi muud olulisemat kui poliitilisel rindel taas tegutsema hakata. ja mind jahmatab, ma pean tunnistama, see, kui palju on skepsist ministeeriumites, osakondades, mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal, selles osas, kui äh, suured on üldse rahuvõimalused. kui selline skeptiline äh, hoiak ongi meid viinud tänasesse olukorda. Euroopa ei saa äh, Lähis-Idas äh, ainult ole tunnistajaks nendele ähm, lisaprobleemidele, mille toovad kaasa kriisikolded mujal ja seda lihtsalt rahulikult peale vaadata. ja pealt vaadata ja seega kõik sammud, mis tuleb veel astuda, kindlasti leiavad kajastust ka selles piirkonnas ja seal nähakse nendes mingisugustki lootuse majakat ja seda meil ongi vaja, daamid ja härrad, mingisugune lootus peab seal tekkima, et poliitilised lahendused on võimalikud see, et äh, erinevad probleemid põrkuvad Lähis-Idas, äh, selle risk on ääretult suur ja see tähendab seda, et äh, poliitiline protsess tuleb taaskäivitada, see on ülioluline. mis nüüd puudutab meie organisatsiooni toetamist, ma olen siiralt tänulik Euroopa-poolse abi eest, see on meie jaoks suur asi koha peal, väga paljud meie töötajad on äh, kaotajaks ja äh, on meie jaoks äh, kadunud üksteist Lähis-Ida konfliktis, kuusteist kolleegi on kuusteist kolleegi oleme kaotanud, aga Süürias väga paljud meie kolleegidest on kadunuks jäänud ja see on üks kõige suurematest äh, raskematest kannatustest, mida me oleme üldse kunagi kandnud. see muidugi näitab ka seda, kui veendunud on meie töötajad, nad on ära teeninud äh, teie toetuse ja suur tänu selle solidaarsuse eest, mida Euroopa on meile pakkunud, olles toetanud UNRWA tegetust, tegemist, tegutsemist. kuid räägiksin ka selleks, sellest, miks seda peaks tegema. Damaskuses käisin ma umbes kuu aega tagasi ja olin tunnistajaks ühele märkimisväärsele pildile Jarmukist olete ilmselt kuulnud, tegemist on ühe laagrite piirkonnaga Damaskuses, üks kuulsaimaid äh, nimelt eh, väga energeetiline piirkond olnud Süürias enne sõda. sada kuuskümmend tuhat eh, palestiinlast elas seal, tänaseks on tegemist kõrbega. Eh, noh, kui talle tekivad ette, silma ette sõjast laastatud piirkonnad, vot siis Jarmukist on tänaseks selline saanud. paar tuhat inimest elavad veel seal laagris ja kui ma Damaskuses siis neli nädalat tagasi käisin, ühes meie koolidest Jarmukist vahetult väljaspool, kohtusin ma saja kahekümne õpilasega, kes olid tulnud Jarmukist eh, eelmine päev kooli ja istusid koolis selleks, et eh, kirjutada lõpueksamit kujutage ette seda stseeni äh,, täiesti laastatud Süüria keskel, täiesti laastatud Damaskuse äh, linnaosas istuvad sada kakskümmend palestiinlast äh,, noort inimest ja kirjutab lõpueksamit. ja üks äh, lõpetanutest oli Süüria kõige paremate tulemustega lõpetaja kuidas on võimalik üldse, kuidas on võimalik mingisugustki normaalse elu äh, sarnast elu seal jätkata sellises äh, olukorras, on minu jaoks täiesti imekspandav. UNRWA-l õnnestub see peaasjalikult sellepärast, et me kasutame osaliselt äh, innovaatorlikke õpimeetodeid, näiteks kaugõppevorme õpilaste jaoks, kes ei saa konkreetselt koolimajja tulla Äh, haridusprogrammid ka läbi meie telekanali Gazas äh, peakorterite omava UNRWA televisioonikanali, need on haridussaated, äh, harivad saated, mida me siis terves Lähis-Idas kasutame. ja tõsiasi, et nendel õpilastel on nii piisavalt jõudu, et tulla üldse sellele lõpueksamile, on tunnistuseks selleks, sellest, kui tõsiselt noored inimesed peavad haridust, kui oluline see on nende väärikuse jaoks, nende ootuste jaoks elus. ja veel üks lugu Gaza sektorist. üks noor tüdruk istus minuga poolteist kuud tagasi ühisel poodiumil. ta sai tunnistuse oma saavutuste eest. Ahet oli, on tema nimi, neljateistaastane tüdruk. tema kodu eh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Gaza mm, konflikti ajal eh, purustati seitsmeks kuuks äh, langes ta koomasse, ärkas sellest, äh, sai teada, et tema ema ja äh, vennad on tapetud ja samas õnnestus tal nüüd saavutada ühed parimad kooli lõputulemused. see on tõeline lootusemajakas, vot selliseid lootusi tuleb hellitada, elus hoida, kas läbi arenguprogrammide või abiprogrammide, aga veelgi olulisem on tõsiseltvõetav poliitiline tegu, tegutsemine suur tänu. härra Liits, sõna on teil. siiski, härra Väürinen esimesena. härra Liits siiski. suur tänu. suur tänu, härra Kreenbüll, suur tänu selle muljetavaldava aruande eest eelmisel aastal ähm, rääkisite, et äh, haridus ähm, osa täielikust kokkuvarisemisest, kuivõrd rahalisi vahendeid ei olnud, te ütlesite, et me ei räägi hariduse puhul mitte ainult inimväärikusest, vaid ka julgeolekust ja loomulikult need kõik asjad on omavahel seotud. Euroopa Parlament äh, on sellest kõigest väga äh, huvitatud ja sotsiaaldemokraatide algatusele oleme pöördunud ka komisjoni poole, et rohkem tuleks äh, panustada haridusprogrammidele ja eesmärgiks oleks kahe, kahe või nelja kahe protsendi asemel neli protsenti arenguabist suunata haridusse. see peaks olema nii ka Süüria rahastu puhul, mis on siis äh, loodud Londoni konverentsiga. ja te mainisite ise Maailmapanka ja haridusabi äh, ja rahalist abi. kas äh, on Süüria või muude lähipiirkondade jaoks seal pärast Londoni konverentsi lisaraha tulnud? ja kuidas on lood maailma humanitaartippkohtumisega? Äh, mida see tähendab teie jaoks? poliitiline horisont, äh, meie jaoks on see olukord ka keeruline siin parlamendis. iga kord me näeme, e, et meil ei ole võimalik Gaza sektorisse siseneda ja seega oleme täiesti sõltuvuses teie aruannetest ja teie tööst ja me oleme näinud seda, et te kasutate raha nii hästi kui võimalik selleks, et inimestele lootust anda. üheksakümmend protsenti ei ole Gazost veel lahkunud. see tuletab mulle meelde omaaegset Ida-Saksamaad, kust olen pärit mina. Äh, inimesed oleks võinud minna mujale, aga ei läinud ja lugesin eelmisel nädalal ühte artiklit noorest mehest, kes äh, Hamasi kaasas kritiseeris äh, Äh, selle peale pandi ta vangi, ta läks isegi näljastreigile, avalikult äh, keelati tal olukorrast rääkida, teeb ta seda aga sellegipoolest. ja nüüd äh, poliitilisest horisondist rääkides, kas on näha, et noored, kõrgelt haritud inimesed, nagu see noormees, kes oli väga kõrgelt haritud, kellel ei ole mitte mingisugustki töö leidmise võimalust, kas nende osakaal on suurenemas? kas äh, räägitakse sellest äh, näiteks koolides, et milline, mida tähendab Hamas äh, ja nii edasi ja suur tänu teie, teile seni tehtud töö eest ja ootan huviga vastust. suur tänu, ütleb järgmine kõneleja, härra Freund. suur tänu teile, härra Kreenbühl, selle väga liigutava ja samas äh, informeeriva ülevaate eest. ma olen teiega täiesti nõus teie sõnades, et äh, Euroopa peab selles konfliktis rohkem osa äh, lema kui seni ja see on olnud minu mantra algusest peale, kui minust kaks aastat tagasi siin rahvasaadik sai. ma olen ühtlasi ka Palestiina delegatsiooni liige ja paar kuud tagasi me käisime selles piirkonnas ise. aga nagu härra Liits ka ütles, me kassasektorisse ei saanud, saime juurdepääsu ainult läänekaldale, nii et see on alati meie jaoks väga tõsine probleem ähm,. aga keskenduksin paarile teie poolt esitatud argumendile ja paluksin lisaselgitusi, kui see on võimalik. Te rääkisite viiesajast tuhandest õpilasest, keda te oma koolides harite. kas see viissada tuhat, kas äh, kõikides klassides on teil õpilasi esimesest kuni äh, äh, lõpetajateni? kas nad lähevad edasi ülikoolidesse ja siis õpetajad? kas te olete värvanud rohkem kohalikke õpilasi, õpetajaid, vabandust, või, või toote pigem sisseõpetajaid? ja kolmas küsimus puudutab seda teie eelarvet, eelarvemahu kasv on null. ühelt poolt on jah, see väga muljetavaldav et teil on õnnestunud selline eelarve vastu võtta, aga kas see teisalt tähendab seda, et te olete pidanud teatud teenistusi oluliselt kärpima erinevates valdkondades? kas olete pidanud mõned teenused äh, ära jätma, mida pakkusite varem? ja üks küsimus, mis ei ole otseselt puudut-, ei puuduta otseselt küll Lääne kallast ja äh, ja Gaza sektorit äh, mõne, väga paljud äh, pagulased, sajad tuhandesed, tuhanded miljonid tegelikult äh, Süüriast. Nende puhul on kuulda, et tekib terve põlvkond lapsi, kes on harimata ja kes on tegelikult tiksuv pomm järgnevatel aastatel milliseid teenuseid saate pakkuda te neile, kui üldse? ja kui palju te tegelikult üldse juba nendega tegelete? Nad on igal pool üle maailma laiali, te teate paremini nende olukorda kui mina, aga suur tänu töö eest, mille te olete teinud. härra esimees räägib kohe sinu mikrofonita, aga sõna saab härra Kreenbühl tulen siis nüüd nende küsimuste juurde, mille esitas härra Liits. see neli protsenti jah, seda oleks tõesti hädasti vaja, et rohkem suunataks raha haridusse. ma tunnistan avalikult, et äh, tegelikult see probleem sai mulle selgeks äh, alles äh, UNRWA-ga liitudes, varem ma töötasin kaks aastakümmet Rahvusvahelises Punases Ristis ja ma ei olnud väga kursis selle probleemiga, olin pigem veendunud nii selles, et kui sõda lahvatab, siis on esimene asi, millele mõeldakse toiduabi äh,, ravi äh,, kaitse ja nii edasi, aga sellised küsimused nagu haridus ja, ja nii edasi lükatakse lihtsalt edasi parimate aegade saabu-, sa-, paremate aegade saabumiseni. aga tegelikult see on risti vastupidi sellele, mida need kogukonnad ise tahaksid kahe tuhande üheksandal aastal ähm, Punane Rist äh, tellis uuringu, kus me uurisime kuues konfliktipiirkonnas, alguses Afganistanis, ähm, seda, et millised on inimeste meeles kõige suuremad probleemid, millega nad silmitsi ja tõesti Afganistanis tulnud vastused äh, jahmatasid mind kõige rohkem. afgaanid, keda küsitleti, ütlesid, et nende probleem number üks ei olnud loomulikult mingisugune üllatus julgeolek, aga number kaks oli haridus. ja see jahmatas mind äh, sellepärast, et ma töötasin organisatsioonis, kes ei tegelenud äh, haridusküsimustega ja tõesti olin üllatunud, et inimesed niimoodi mõtlevad sõjaolukorras, võib-olla see oli naiivne seisukoht või vähese kogemuste pärast nii, aga selge on see, et kui inimeste käest küsida, siis äh, nad teavad ju loomulikult, et olenemata sellest, kui kaua konflikt kestab, üks hetk ta saab läbi ja kui haridusse ei ole investeeritud, siis tekibki põlvkondade vaheline suur lõhe. ja mulle tõesti tundub, et kollektiivsel tasandil me saame kõik järjest rohkem aru, kui oluline on haridusse investeerimine ja haridusstruktuuride säilitamine hädaolukorras. see on väga suur teema haridus hädaolukordades ma olen aus teiega täiesti. UNRWA puhul on mind kõige rohkem üllatanud see, et UNRWA suudab haridust säilitada väga ebastabiilsetes keskkondades. Süürias, kui ma käisin hiljuti jällegi, äh, tabas mind äh, see, et kool, milles ma käisin äh, pea aasta tagasi, mi-, mille üks auto pommiplahvatus oli täiesti hävitanud, kool sellel hetkel oli küll tühi, aga oli rinde esiliinil on nüüd äh, UNRWA poolt Damaskuse laastatud linnaosas üles ehitatud ja me ei tohigi loobuda äh, haridusest, peamegi niimoodi tegutsema, me ei pea haridusest rääkima ainult äh, teoreetiliselt, haridusmaterjali laialijagamisest ei ole, ei piisa ei piisa, et tulevad kokku rahvusvahelised seminarid, ei, seda haridust tuleb anda koha peal ja sellepärast UNRWA vahendid ongi nii olulised ja personalist rääkides tulen tagasi hetke pärast ja tõesti, ma arvan, et on ülioluline haridusele rohkem tähelepanu suunata ja rõhku panna. see on investeering tulevikku, tulevikuoskustesse ja tuleviku stabiilsusesse. ja Palestiina puhul tegelikult on tekkinud väga traagiline iroonia. tegemist on kogukonnaga kus aastakümnete vältel inimkapitali arendati, sellepärast et palestiinlased ise keskendusid haridusele ega UNRWA ei toonud sellist suhtumist sinna, vaid äh, pühendumine haridusele on, on sellele kogukonnale väga omane, aga samas ei ole neil riiki. me teame, et on väga palju riike, keda rahvusvaheline üldsus tunnustab, äh, kellel küll on jah riik kui selline, aga ei ole inimkapitali, millega haridussektoreid tunnustada. palestiinlased äh, kadestavad kõiki neil, kellel on riik, Äh, nendel seda riiki ei ole, aga kapital on. ja selles mõttes äh, sellele tuleks mõelda. siis te küsisite, et äh, kas pärast Londoni konverentsi on meieni jõudnud rohkem vahendeid. mõned lubadused, mis Londonis anti, olid seotud nende rahaliste vahenditega, mille riigid tahtsid saata un-, UNRWA-sse juba. aga lisaraha ei ole meieni jõudnud standardpanus ja nüüd hädaabi poolt võib-olla mõned äh, lisatoetused on meieni jõudnud, kuid üldiselt meie eelarvesse äh, ei ole midagi kusagilt juurde tulnud. ja see on loomulikult äh, probleemiks samadel põhjustes, millest te rääkisite. meil on väga palju teenuseid, mida me pakume ja meie teenustest on ka kasu ja igasugused lisavahendid oleks teretulnud ja, ja kasutataks ka kohe ära ma olen väga tänulik äh, selle eest, et äh, ka Euroopas leidsime me toetust äh, sellele ettepanekule, et Palestiina pagulaste teema Londoni konverentsil tõstatatakse, volinik Haan ja teised seda ka tegid. oluline see on, sellepärast et muidu tekib see oht, et Palestiina pagulased unustatakse lihtsalt ära rahvusvahelisel tasandil. maailma humanitaartippkohtumine oli meie jaoks tähtis sündmus, sest et keskenduti just nimelt pagulasasjadele, aga ka haridusele. ja meie eh, kasutasime ja ma pean seda silmas positiivses mõttes ära, seda paneeli, kus ma istusin Irina Bukovaga, endiste peaministrite Browni ja Killardiga, Jan Egelandiga ja see oli suurepärane võimalus eh, rääkida sellest, kui tähtis on haridus konfliktiolukordades ja Gordon Brown ma võin teda ilmselt tsiteerida, ütles mulle sellel kohtumisel, et tema, olles siis nüüd ähm, peasekretäri eriesindaja ülemaailmse hariduse kontekstis, äh, on selgelt veendunud, Urva on ÜRO kõige suurem haridusteenuste pakkuja ja seda loomulikult ei ütle ma selleks, et kuidagi äh, vähe ähm, väärtustada UNESCO tegevust, aga Urva on kõige suurem abipakkuja äh, teenus äh,, haridussektoris ja seda tuleks siinkohal rõhutada olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite Gaza külastamise kohta, see on väga oluline. mitte miski ei saa asendada isiklikku kogemust. üks näide. väga paljud äh, äh välisdiplomaatide, ministrite ja, ja teiste visiitidest, kes on käinud äh, lääne kaldal ja, ja Gaza sektoris äh,, Ähm, on olnud väga oodatud äh, UNRWA äh, koolides. Äh, see on tohutu inspiratsiooniallikas nendele, mida see tähendaks nendele inimestele, kohtuda teiega, näha ja, ja näha, mis rolli mängivad parlamendid. meil on ju kooliparlamendid, kelle jaoks ei oleks mitte midagi paremat, kui kohtuda teiega. kui ma nende inimestega ise kohtun, nendel on väga selge analüüsivõime, nad teavad väga hästi, mida nad ootavad UNRWA-st, millisena nad näevad meie rolli eh, selleks, et eh, mitte kunagi lubada selliseid kriise, nagu tekkis eelmisel aastal. ja loomulikult oleks see ülioluline nende jaoks ja huvitav. ja loome ka keskse koolide parlamendi sellel suvel. tahame, et oleks esindatud kõigi, kõik kooliparlamendid selles piirkonnas ja äh, Äh, ka, tuleksid kaasa noorsoolt teenivate uute algatustega. ja lootus, et nendel oleks võimalik külastada teid siin Brüsselis või teil võimalus külastada, külastada neid, oleks, oleks suur asi. ja oleksime väga huvitatud teiega sellealasest koostööst. ma tean, et äh, parlamendi president Schulz on väga suurt huvi üles näidanud äh, külastuste mm, taaskäivitamiseks ja ma arvan, et see olekski väga oluline samm ja seda tuleks äh, edasi arendada. ja kui ma sain teie viimasest küsimusest nüüd õigesti aru, küsisite seda, et kas toimuvad arutelud õpilaste ja õpetajate vahel äh, olukorra üle Gazas. no selle kohta võin vist öelda nii palju, et loomulikult iga päev inimesed äh, mõtlevad oma olukorra üle järele ja pole kõhklust ka selles et äh, nad äh, on äh, väga kriitilised selles osas, mis puudutab okupatsiooni ja blokaadi tulemusi ja seda, mida Iisrael on ette võtnud ja selge on see, et nad on kriitilised ja ka enda suhtes kriitilised, sellepärast et Palestiina fraktsioonide vahel ei ole kokkuhoidu. väga kriitilised on nad ka, ka rahvusvahelise üldsuse suunas teinekord ka ÜRO süsteemi suhtes. Nad peavad seda teinekord oma lootuste eh, petmiseks ja et on võetud nendelt ootused ja lootused. aga ärgem unustagem, et me oleme oma koolides loomulikult õpetada peaasjalikult neid teemasid, mis oleksid eh, kooskõlas ÜRO väärtustega, inimõiguste teemale loomulikult pöörame palju tähelepanu, aga keskenduma ka sellele, et tuleb õppida sellest, milline on olukord mujal Aasias, Euroopas, Aafrikas, see on noorte inimeste eneseteadvuseks väga oluline. nii palju vastuseks selle kohta. ma olen täiesti veendunud, et nad mõtlevad ise oma olukorra üle järele sama kriitiliselt äh, ja vastutustundlikult, nagu ka teiste käitumise osas äh, hinnanguid annavad. härra Freund mis puudutab teie kommentaari äh, Euroopa jaoks, et äh, Euroopa peaks olema rohkem pühendunud äh, aitamisse. mul on tegelikult jätkukommentaar pärast seda, kui olen lõpetanud, aga konkreetselt selle küsimuse kohta, siis see viissada tuhat äh, õpilast, nad on klassidest jaotatud esimesest üheksanda klassini ja öö, mõni neist käib ka kümnendas klassis, me ei saa neid kaugemale viia ja kõikides äh, Äh, ainetes ei saa ka kümnendat klassi nad lõpetatud, sellepärast et meil ei ole raha lihtsalt, väga lihtne. Äh, tehniliselt jah, meil oleks küll võimalus äh, neid rohkem koolitada ja see oleks minu jaoks väga-väga oluline tõesti, laiendada UNRWA haridusteenuseid, muidugi võiks küsida ka, et miks mitte ka üksteist ja kaksteist klass, no me ei ole veel kümnendatki saanud lõpule viia, nii et alustame sellega, keskendume sellele, aga siis on meil õppekava, äh, mis on vastavuses õppekavaga nendes riikides, kus me õpetame. nii et kui Jordaanias äh, õpilased õpivad, siis äh, Jordaania kooli õppekava järgi nad õpivad niimoodi, et nad saaks siis minna pärast oma rahvusriigi kontekstis edasi õppima. siis kakskümmend kaks tuhat inimest Äh, kes UNRWA jaoks äh, töötavad, on palestiinlased, äh, mõningad erandid on meie haridusprogrammi juht ja mõni veel, aga üleüldiselt tegutsevad palestiinlased kõik kohapeal, nagu ma ütlesin, üheksakümmend kaheksa protsenti meie töötajatest on tõesti palestiinlased ja see on tõesti üks tegelikult väga suuri väärtusi selle regiooni jaoks sellepärast et inimarengu võimalused ja see, mida me suudame panustada, on tegelikult äh, tõesti hämmastavalt äh, kogenud kolleegide kätes. Äh, meil on kakskümmend kaks tuhat töötajat ja kokku neil on tegelikult nelisada tuhat aastat kogemust, tõesti. palestiinlased on tõesti väga tugevalt investeerinud ja suure julgusega. nüüd eelarve kasv null mida me tegime siis äh, kokkuhoiuks, olid eelmisel aastal päris valulised meetmed, näiteks äh, tõstsime veidi äh, õpilaste arvu klassisse, see muidugi mõjutab küll hariduse kvaliteeti me teame, et äh, kolmkümmend kaheksa ja pool vahetati välja siis kolmekümne üheksa ja poole äh, õpilase kohta ühe klassi kohta, nii et mõningatel juhtudel on ka viiskümmend last klassis, äh, mõningatel vähem, suur väljakutse, mida me peaksime küll vaatama, aga me ei saa praegu oma rahandus, rahastuslikku olukorda vaadates siis äh, Eh, te võiksite arvata, et me oleme teenuseid vähenemaks võtnud, aga näiteks me oleme eh, toidupakkidelt läinud üle rahale või e-kaartidele. see on paljude jaoks suur samm, sellepärast et eh, regioonis on, oli palestiinlaste staatus seotud toidu jagamisega tegelikult veidikene kummaliselt, aga tõsiselt sellepärast, et äh, inimesed äh, arvasid, et see on pagulasstaatusele kohane. me läksime väärikama asja juurde edasi, inimestel oleks võimalik äh, mm, valida ka täpselt, millist toitu nad tahavad kohalikult turult osta. see muidugi tähendab ka seda muideks, et mitte välismaalt ei osteta raha ja ei tooda seda sisse, vaid koha peal kohalikult turult ostetakse, nii et see on topelt positiivse mõjuga aga ma saan muidugi täiesti aru, mikspärast mõningad pagulased ütlevad, et aga mis siis juhtub, ma saan sada kakskümmend dollarit aastas praegusel hetkel, aga kui majandusolukord muutub, kas siis väärtus jääb samaks ja inimesed on selles osas äh, mures. nii et äh, seda me peame ka nendega siis arutama. siis äh, selline tunne on inimestel, et teenuseid vähendatakse, aga kui näiteks ÜRO agentuurid vähendavad oma eelarvet aastal, siis äh, puudutab see pagulasi äh, tegelikult äh, kogu maailmas, inimesed ei tea, kas see otsus mõjutab neid kohe. aga UNRWA koha, UNRWA kohal on kohe teada koha peal, et see mõjutab kogukonda, sest kogukond kohe reageerib. iga kord, kui palestiinlased kuulevad, et UNRWA programm muutub, nad kuulevad sõna reform ja see tähendab ilmselt mingisugust kärbet komp-, kompleksi, nad, nad on niivõrd palju lihtsalt saanud petta juba põlvkondade jooksul, et eh, kõik see tekitab suurt muret. küsisite süürlaste kohta ja harimata põlvkonna kohta ning milliseid teenuseid saame meie selle vastukaaluks pakkuda, ma arvan, et see on tõsine küsimus, tõsine teema, mis praegu on õhus. võimalik, et Lähis-Ida teise suurusega Äh, pagulaste kogukond äh, viis miljonit, enam-vähem sama suurus, inimesed, kes ei saa äh, samasugust ligipääsu nüüd haridusteenustele, nii nagu palestiinlased saavad mandaadi tõttu, UNRWA ei aita süürlasi, seda teeb ÜRO agentuur ja me ei hakka seda muutma ka, aga ma ütlesin ka tegelikult maailma tippkohtumisel seda, et maailm saaks meie teadmisi kasutada selleks, et pakkuda eh, pikaajalise pagulaste kogukonnale eh, haridusteenust. meil on omad vead, eh, mille oleme teinud, meil on omad edusammud, aga meil on olemas igal juhul kogemus. ja kui meil oleks nüüd vahendeid ja vahendeid on meil napilt-napilt, et oma kulusidki katta, aga kui meil oleks need vahendid, siis oleks võimalik näiteks Süüria pagulastele eh, teist eh, abi pakkuda samamoodi, noh, teiste agentuuride läbi. mikspärast ei võiks ka äh, Palestiina õpi-, äh, õpetajad, kes meil olla, olla huvitatud sellisest abist? aga see loomulikult äh, tähendab seda, et meie enda haridusteenused peavad olema korralikult rahalise kattega. ja siis te rääkisite veel Euroopa panustamisest Euroopa äh, pealinnadesse reisides olen ma viimastel kuudel aru saanud, et üks eriline väljakutse on ja see tegelikult kontrollib äh, või testib seda, kui tugevad on Euroopa väärtused äh, ja ja ma ei ole küll Euroopa Liidu liikmesriigist ise pärit, aga minu kaaskodanikud Äh, aktiivselt püüavad teeselda, et kuigi nad äh, on, äh, elavad Euroopa keskmes, nad sellel kontinendil ei pesitse, aga meie eurooplastena igal juhul oleme praegu väljakutse ees ja väljakutsed, mis meie koduriikides on, te teate. kui ma lähen kohtumisele, konverentsidele ja ma kuulen tegelikult emotsionaalseid väljaütlemisi Euroopa kodanike poolt, kes ütlevad paljudki pagulaste saabumise kohta, siis arusaadav on see, aga rahvusvahelisi õigus õigusakte, pagulasse kaitseakte ja, ja muid oleme ju toetanud rahvusvaheliselt, et kaitsta äh, pagulasi mujal äh,. õigused hakkavad kehtima, nende universaalsus väljendub eelkõige meie oma kodudes ja me peame neid väärtusi, mis erinevates äh, lepingutes on kirjas, ka oma kodudesse rakendama rahvusvahelise Punase Risti jaoks äh, ma pärast äh, septembri terrorirünnakuid kaks tuhat üksteist töötasin aastakümne ning ma olen kuulnud ikka ja jälle eurooplaste ja ameeriklaste poolt, et Genfi konventsioonid ei ole enam ajakohased, sellepärast et nad ütlesid, et maailm ei äh, oodanud need, kes äh, neljakümne üheksandal aastal Genfi konventsioonis kokku leppisid, ei oodanud, et Al-Qaeda või muud nähtused tekivad, aga võib-olla tõesti ongi nii, aga kas üheksakümne üheksanda aasta läbirääkijad äh, vajasid äh, mingisugust muud inspiratsiooni kui seda kaost äh, ja hävitustööd, mida tekitas maailm, teine maailmasõda ja Genfi konventsioon, pagulaste konventsioon, kõik need õigusaktid on Teise maailmasõja pärand ja selle eest me peame hoolitsema. kui me selle maailmasõja pärandi eest ei hoolitse, siis ja hakkame nende eh, konventsioonide kehtivust küsimärgi alla seadma, siis me peame neid standardeid ja norme alal hoidma, seda ja seda, mida see tähendab inimväärikuse jaoks. ning oma koduriigiga eh, võrreldes võin öelda, et Liibanonil on eh, pool Šveitsi rahvastikust elanikkonnaks, mis tähendab, et tänases Šveitsis me oleksime vastu võtnud kolm miljonit ja vaatan siin härra Frondi suunas, oleksime võtnud kolm miljonit austerlast äh, vastu. see on siis proportsioonide võrdlus Liibanoniga. meil Šveitsis on tõesti äh, hüsteerilised debatid, kui peame võtma äh, kolm ja pool tuhat pagulast vastu, nii et äh, ma pean ütlema seda, et see, mis Euroopas on juhtunud, ei lähe kusagile, kui me ei võta tõsiselt neid ebastabiilsuse põhjuseid, mikspärast inimesed üldse pagema hakkavad. kakskümmend viis aastat olen äh, konfliktitsioonides töötanud ja ma ei ole näinud äh, ümber asustatud inimest või pagulast, kes tahaks olla pagulane. ma ei ole mitte kunagi nende aastate jooksul kohanud kedagi, kes tahaks pagulaseks jäädagi ja isegi vähem olen näinud veel neid, kes tahaksid olla pagulased kusagil kaugel kodust, äh, pigem ikka kodu lähedal lähedal. nii et meie vastutus on tagada, et poliitilised protsessid äh, oleksid sisukad ja tugevad ja mitte ainult siin konflikti juhtimise aspektist. konflikti juhtimine ongi meid tänasesse päeva toonud. viiskümmend aastat on võimalik äh, konflikte juhtida, aga äh, lahendust, mis tooks stabiilsuse ja inimväärikuse tagasi, ei ole kusagil. vaja on konflikti lahendust, nende lõpetamist, mitte nende juhtimist muidu äh, humanitaarabi andjad ja UNRWA äh, jätkaks äh, kuuskümmend viis aastat või rohkemgi, see ei ole palestiinlaste vääringust, väärikust ega kedagi te,, kellegi teise väärikust toetav faktor selles piirkonnas, aitäh! aitäh ja nüüd härra Värnen, viimane katse, palun nagu me teame kõik, Elmar on väga viisakas mees ja äh, juba mitmendat korda ühtejärgi on ta pakkunud mulle sõna. mul on privileeg öelda äh, arengukomisjoni tänusõnad äh, härra Kreenpüülile tema ettekande eest ja järgin Elmari head eeskuju siin, lõpetan selle koosoleku soome keeles Number two, I believe, is English. härra puhejuhataja. austatud härra esimees. meie tänane arutelutund on olnud äh, väga põnev ja härra, eriti huvitav oli härra Kreenbüüli selgitus UNRWA tööst. ja mis mulle eriti eriti äh, selgeks sai, oli see, et äh, Lähis-Ida olukord laiemalt praegu ja eriti Süüria sõda mõjutab äh, oluliselt UNRWA tööd, aga samas UN-, UNRWA tegevus äh, Palestiina suunas äh, üritab stabiliseerida olukorda selles piirkonnas, selle mõju on palju suurem ja selle tähtsus palju suurem kui lihtsalt humanitaartegevus noorte ja laste suunas. ja teine asi, äh, mille osas äh, mul see pilt selgemaks oli see, et kui palju inimohvreid on UNRWA töötajate seas kui palju inimesi on oma elu andnud selle töö raames, see töö on ohtlik ja me peaksime siin tunnustust avaldama ja kiitma UNRWA meeskonda nende vapruse eest ehm, ja selle vapruse eest, millega nad oma tööd on teinud. arengukomisjon on väga palju tähelepanu pööranud humanitaartegevusele arengupoliitika ja humanitaartöö on äh, mõlemad olulised, aga te ütlesite, need peavad olema teineteisega ka seotud, nii nagu UNRWA on ka üritanud. humanitaarabi eest vastutab meil alaline raportöör härra Salom ja me osalesime ka maailma humanitaarabi tippkohtumisel ning oleme sellesse töösse vägagi kaasatud. kuid erilist tähelepanu on Arengukomisjon pööranud laste harimisele ja lühiajaliste hädaolukordade korral aga loomulikult ka pikale veninud humanitaarkriiside kontekstis ma tean, et äh, teie meeskond on koos Arengukomisjoniga äh, ette valmistanud Euroopa arengupäevadeks äh, paneeli arutelu korraldamist, mille pealkirjaks on haridus hädaolukordades, see toimub järgmise nädala neljapäeval. see on võimalus meie jaoks üheskoos Julia Gillardiga, endise Austraalia peaministriga, arutelusid pidada proua Gillard äh, on äh, täna äh, rahvusvahelise hariduspartnerluse konventsiooni esimees. me loo-, me loodame, et see paneel, mida me üheskoos oleme ette valmistanud, saab olema edukas ja ma tõesti loodan, et meie koostöö Euroopa Parlamendi arengu väliskomisjoni ja UNRWA vahel jätkub tulevikus suur tänu teile selle väga huvitava äh, tänase istungi eest. suur tänu teile, härra esimees. suur tänu, ka mina tänan äh, teid südamlikult äh, kõiki neid, kes olid kohal, ütleb esimees. sellega seoses on tänane koosolek lõppenud ja homme kell üheksa jätkame taas.